minge tagasi oma kohtadele. Notre réunion de commission meie eelarvekomisjoni koosolek on sellega alanud. kui ei ole mingeid vastuväiteid, siis eeldan, et päevakord on praegusel kujul heaks kiidetud. ning nüüd pean teid teavitama äsja koordinaatorite poolt vastu võetud otsustest. esmalt saime teada, et on sooritatud ülekanne selleks, et tagada äh, autojuhtide äh, töötasud ning nende kaasamine personali ning varem oli hääletatud meil ära reserv selles küsimuses ning nüüd me saame siis ette valmistada kirja, mille kirjutavad alla ka kaks äh, teistest sektsioonidest pärit äh, raportööri härra Tarand, äh, eelarve kaks tuhat seitseteist ja härra Depree kaks tuhat kuusteist eelarvest. ja ka mina liitun siis, liidan oma allkirja nendega. mis puudutab raportööride nimetamist erinevate äh, arvamuste ja algatusraportite jaoks, siis mis puudutab ühise põllumajanduspoliitika määrade kohandamist, siis ka, siis me leidsime, et äh, ei ole praegu mõtet koostada arvamust selles küsimuses, mis aga puudutab investeerimist tööhõivesse ning kasvu ning Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide optimeerimist ning artikli kuuskümmend kolm äh, hindamist, siis siin me koostame arvamuse vastavalt artiklile viiskümmend neli, sotsialistid, demokraadid äh, siis saavad selle raporti endale. mis puudutab parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu arvamust äh, varjupaiga vara kehtetuks kuulutamise äh, küsimus, siis äh, siin on raportööri Kaier. nüüd rääkisime me sellest, et äh, ta-, Euroopa eelarve tagatise andmine investeerimispanga poolt antud la laenudele Valgevenele, neis küsimustes leidsime meie, et oleks hea äh, eelnevalt maha pidada arutelu, äh, see toimub homme ja kui arutelu käigus selgub, et oleks vaja koostada resolutsioon, siis raportööriks oleks äh, proua Kadri Sabal ja kui leiab, et tema ise seda ei taha teha, siis äh, langeks see kohustus minu õlule. edasi lükati kaks tuhat seitseteist eelarve eelnõu tutvustus, seda tutvustatakse mais, aga, taheti tutvustada mais, aga kuna me soovime võimalikult suurt täpsust, Äh, tagada rändeküsimuste seadatavate äh, eelarvevahendite osas, siis me leiame, et me ei ole praegu valmis väga täpset äh, hinnangut omalt poolt koostama enne juuni lõppu ning sellest tulenevalt tegeleme selle küsimusega siis kaks tuhat seitseteist juunis, kuusteist juunis, vabandust kõik te mõistate kindlasti, et see väike viivitus on vajalik aga kolmeteistkümnendaks juuliks on ette nähtud triloog. Äh, kui triloog ei toimu, siis on olukord sarnane kui kaks tuhat neliteist enne Euroopa Parlamendi valimisi. üldraportöör koostab soovitustes kirja nõukogule komisjonile ja sinna juurde lähevad ka teiste komisjonide arvamused Euroopa Parlamendist muidugi võiksime me plaanida mõnel teisel kuupäeval seda triloogi pidada, aga sellisel juhul tuleks loobuda parlamendi töö peatamisest äh, kahekümne teise juuli paiku. triloogi asemel on meil siis ette nähtud raportööri soovitused. samuti leidsime, et kuulamine, mida plaaniti korraldada põgenike vastuvõtu kohta ning rändekriisi kohta koos Ahveti ja Libe kolleegidega ja mis pidi toimima, toimuma viieteistkümnendal juunil ehk siis selle kahekümne kolmandat juunit, on edasi lükatud ja toimub kolmekümnendal juunil. mis puudutab äh, struktuuride, iga-aastast struktuurideoloogia komisjoniga siis siia nimekirja, mis teil ka on, lisame euroala finantssuutlikkuse küsimuse. samuti leidsime, et oleks mõttekas töökoda korraldada selleks, et läbi vaadata finantsmäärus ning selle punkti paneme päevakorda niipea kui võimalik, kõik tunnevad suurt vajadust lihtsustada seda määrust äh, eesmärgiga muuta Euroopa Liidu toimimine tõhusamaks. mis puudutab menetlust, määruse läbivaatamist, siis me leidsime, et siin on vaja arvamust. alaline raportöör on meil Euroopa Panga Euroopa Investeerimispanga küsimustes ja finantsinstrumentide küsimuses. proua Kardia Sabal on see saadik. Need olid siis need otsused, millest tahtsin teid teavitada. ma sain aru, et sotsialistid soovisid pidada viieminutilise pausi selleks, et laiali jagada hääletusnimekiri. kas teie fraktsioon seda tõesti soovib? ei, tundub, äh, et te seda siiski ei soovi, sellisel juhul läheme edasi hääletuste juurde. koordinaator, koordinaator sotsialist. Confirmé? Donc la séance est suspendue. hästi, siiski viieminutiline paus ja jätkame kuusteist kolmkümmend Mes chers collègues, la séance est reprise. Head kolleegid, jätkame istungiga. ja enne kui läheme hääletuse juurde, tahaksin kindlaks teha, kas neljanda aprilli protokoll äh, on teie jaoks vastuvõetav ja kas me saame selle heaks kiita. jah, suur aitäh ja ma teen siis äh, teile ettepaneku, et te sisestaksite oma hääletuskaardid masinatesse. selleks, et me saaksime järgi proovida, kas kõik töötab. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. aitäh nüüd äh, me peame hääletama proua Jäädemägi raporti üle. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? heaks kiidetud. number kaks, poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud kolm poolt, vastu. erapooletud heaks kiidetud neli poolt, vastu. erapooletud heaks kiidetud viis poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ei, vabandust, ütleb esimees heaks kiidetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. ning nüüd kogu tekst koos muudatustega. nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kaks poolt, neli vastu. ning õnnitlen siinkohal raportööri. ja nüüd läheme edasi järgmise raporti juurde Luani Riada. esimene muudatusettepanek poolt. vastu. erapooletud. heaks kiidetud. muudatusettepanek number kaks poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa, poolt, ei, siiski kaheksa, parandab esimees poolt, vastu. kes on erapooletud, kontrollime palun, muudatusettepanek on avatud hääletus on lõppenud tagasi lükatud kolmteist kaheteistkümne vastu. muudatusettepanek. see oli nüüd seitsmes, järgmisena siis üheksas poolt. vastu. kontrollime palun. hääletus on avatud. üheksas on hääletusel. hääletus on suletud muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmteist poolt, vastu. kontrollime palun. mu hääletus on avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud, neliteistkümne vastu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 kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kogu tekst nimeliselt hääletusele, hääletus on avatud. hääletus lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend kolm poolthäält, kolme vastuhääle vastu. õnnitlused meie raportöörile Läheme nüüd edasi. järgmine raport äh, härra Jean-Paul Denanolt. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud. kompromiss üks on vastu võetud ja seega muudatusettepanek üks langeb ära. muudatus kaks, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli. osade kaupa kõigepealt esimene osa poolt, vastu. kontrollime palun hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. teine osa poolt. vastu. ei ole selge, hääletame elektrooniliselt. hääletus lõppenud teine osa on vastu võetud. muudatusettepanek number viis, ka siin mitmes osas, hääletus kahes osas, täpsemalt esimene osa poolt, vastu, erapooletud, esimene osa on tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu erapooletud, teine osa on vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, poolt, vastu, erapooletud, muudatusettepanek kuus on tagasi lükatud, seitsmes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksas poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek number üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss number kaks, poolt, vastu, erapooletud, kompromiss number kaks on vastu võetud ja see tähendab seda, et muudatusettepanek kümme langeb ära, üksteist poolt vastu, erapooletud. Te ei tõsta väga hästi käsi, kolleegid, ja seega kontrollime üheteistkümnendat muudatusettepanekut, hääletus avatud hääletus lõppenud. see muudatusettepanek on vastu võetud. suur tänu, kui känu, käsi tõstate. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, seda me ei hääleta, sellepärast et kompromiss üks võeti vastu, viieteistkümnes kahes osas. esimene osa poolt, vastu erapooletud. esimene osa on tagasi lükatud, teine osa poolt, teine osa on poolt, vastu, erapooletud, teine osa on ka tagasi lükatud. see oli nüüd siis esimees parandab, ütleb kuueteistkümnes muudatusettepanek kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, esimene osa vastu võetud, teine osa kuueteistkümnes poolt, vastu. kontrollime. ots on avatud, lõppenud teine osa on vastu võetud, kaksteist poolt, üksteist vastuhäält. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks ja kakskümmend kaks langevad ära, sellepärast et kompromissid võeti vastu, kahekümne kolmas poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli. suulise muudatusettepanekuga härra Ashfordi poolt, poolt, vastu. kontrollime palun, näed, see avatud lõppenud. vastu võetud seitseteist seitsme vastu. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kuus langeb ära, sest et kompromiss kaks võeti vastu, seega siis kahekümne seitsmes nüüd poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu e, kontrollime, hääletus avatud. hääletus lõppenud. see muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt kolmekümnes hääletame poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ei, siiski kolmekümne esimene langeb ära, parandab ära esimees, kuna kahekümne üheksas võeti vastu kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm langevad ära ja nüüd kompromiss kolm. kolmas kompromiss poolt, vastu, erapooletud. kolmas kompromiss on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kolm, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, kontrollime palun, hääletus on avatud. oled sa lõppenud? vastu võetud. käsi ei tõsteta väga hästi, seega ei näe. teine osa poolt, vastu, erapooletud. teine osa on tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu kontrollime palun. hääletus on avatud. viiskümmend viis. hääletus lõppenud, vastu võetud neliteist poolthäält, üheksa vastuhäält. kompromiss number neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend üks kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudatusettepanek seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu tekst muudetud koju, kujul nimeline hääletus, hääletus avatud, hääletus lõppenud, see on vastu võetud, kakskümmend poolthäält, neli vastuhäält. Félicitations au rapporteur. Rapport de Madame proua eh, Nirjada raport VKI-de kohta. esimene kompromiss, kes toetab? vastu? erapooletuid? esimene kompromiss on vastu võetud, muudatusettepanek kakssada poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, number neli poolt, vastu, esimees vabandab, ütles erapooletuid enne, erapooletud nüüd vastu võetud. muudatusettepanek viis koos suulise muudatusettepanekuga raportöörid poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek, äh, koos kompromiss kaks, poolt, vastu kõik ei tõstnud käsi, nii et teeme nimelise hääletuse. kompromiss kaks. hääletus on avatud hääletus lõppes. nii, palun tõstke käed, kui me hääletame, kui vähegi võimalik. kompromiss kolm. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kümme ja üksteist langevad ära. kompromiss neli, kes on poolt ning äh, soovitakse ka eraldi hääletust selle kompromissi osas, esimene osa, osade kaupa hääletust siis, poolt esimene osa, vastu, erapooletuid, esimene osa on vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, teine pool langeb ära. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis, hääletus kahes osas, esimene osa poolt Eh, proua Nirjada. vabandust, aga ma ei tahaks inimesi kinni hoida kauem kui vaja ja tahaksin seetõttu märkida, et eh, siin on viga muudatusettepanekus kaheksateist tõlkes, algne ettepanek esitati prantsuse keeles ja tõlgiti inglise keelde ja eh, arvestades, et kaheksateist, üheksateist ja kakskümmend me võtsime sõna-sõnalt ja palusime äh, kontrollida kaheksateistkümnenda sõnastust ning tehniline teenistus märkis, et sõnastus peaks olema permanent, see mitte indefinite work contracts, niisugune tehniline probleem. et niisugune suuline muudatusettepanek, et indefinite permanent asemel. Inglise keeles tähendab see sedasama, aga tuleks ikkagi tagada, et tõlge oleks täiesti täpne tundub, et probleeme ei ole sellega, kontrollin seda, küsin liikmetelt, kellelgi vastuväiteid ei ole, aitäh selle täpsustuse eest, proua Nirjada. niisiis, eh, esimene osa. palun hääletada poolt. vastu. erapooletuid, esimene osa on hääletatud, teine osa poolt. kes on poolt? vastu, erapooletud, teine osa on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kakskümmend kaks on vastu võetud, nüüd kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, mis on sisuliselt samad, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis langeb ära. nüüd põhjendus. vabandust, mul läheb hetk aega, ütleb esimees. Oui, j'ai commis une erreur de pilote. tõesti, tegin väikese vea. kuna teine osa langeb ära, siis tuleb hääletada muudatusettepanekut kaheksateist. kes toetab muudatusettepanekut kaheksateist? kes on vastu? kes on erapooletud? tagasi lükatud. nüüd üheksateist. ei, üheksateist ei lähe hääletusele, sest äh, ta oli osa esimesest kompromissi osast. niisiis, nüüd kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu. kontrollime. niisiis muudatusettepanek kolmkümmend hääletus alanud. hääletus lõppes, vastu võetud kuusteist üheksa vastu kolmkümmend üks, ei, kus, kolmkümmend üks, vabandust, äh, langeb ära, sest äh, kolmkümmend võeti vastu, kolmkümmend kaks samuti, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kogu tekst nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend viis, kahekümne kahe vastu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 kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt. vabandust, ei, üksteist langeb ära, sest kümme võeti vastu. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuusteist langeb ära, järelikult seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist, ei, kontrollime. härra Fernandes, kas seitseteist, kontrollime seitseteist? kontrollime, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud äh, kolmteist kümne vastu. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kaheksateist tagasi lükatud, üheksateist poolt. Äh, langeb ära esimene osa langeb ära, hääletame teist osa, kes toetab teist osa? vastu? erapooletud? teine osa on hääletatud. Äh, kakskümmend toet-, poolt, vastu. käed ei tõuse, seega kontrollime, number kakskümmend, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud viisteist kaheksa vastu. kakskümmend neli poolt, vastu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 hääletus lõppes. dokument vastu võetud, kakskümmend üks häält nelja vastu, õnnitleme raportööri. nüüd raport välis- ja julgeolekupoliitika ühiste kohta, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud tundub, et tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, kontrollime hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitseteist üheksa vastu. nüüd äh, kaheksas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletud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 era-, osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, esimene osa vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, teine osa vastu võetud. nüüd kogu tekst koos muudatustega, hääletus avatud, hääletus lõppes, vastu võetud seitseteist häälega. õnnitleme raportööri. nüüd kaks tuhat seitseteist eelarve. härra Fernandes. ülekanded. härra Fernandes. tegelikult on need DC kuusteist ja seitseteist ning me hääletasime need asjad just seoses globaliseerimis, globaliseerumisfondiga ning ülekanne kuus äh, viis kopikatega miljonit eurot samuti. ja see puudutab EGF ülekandeid. ja kõik see on suunatud sellele, et tagada fondi, fondi täiendavad varad. nüüd seitse, seitsekümmend miljonit kopikatega, kas see on globaliseerumisega kohanemise fondile? see on jaotises neli null neli EGF ning vastav summa läheb neli, null, neli, null, neli nulli ning minu ettepanek on toetada mõlemaid ülekandeid, aitäh! aitäh! ning tõesti, niisugused hääletused meil olid. kas ol-, olete päri sellega, et hääletame mõlemaid tekste koos, nimeline hääletus seega ja hääletus on avatud hääletus lõppes. kakskümmend nelja vastu, vastu võetud. nüüd saab sõna Nils Torvalds, kes asendab härra Gerard Depred. aitäh. kaks ülekannet, kolm tegelikult, üks on ka regioonide komiteele, kus tuleb üle kanda viisteist koma kolm üheksa neli regioonide komitee eelarvesse ning Euroopa Kohtule ka kaks ülekannet. kas me hääletame neid eraldi või koos? või hääletame neid kõiki koos? Mike. mikrofon, palun vabandust. teen ettepaneku, et äh, alustame, lähme institutsioonide kaupa ja alustame Euroopa Kohtust. väga hea. Euroopa Kohtul on vaja täiendavaid assigneeringuid neli, kaks, viis, null, null, äh, read kaks tuhat äh, hoiuruumide äh, suurendamiseks ja, ja siis veel, äh, veel täiendav eraldis arvutite uuendamiseks, arvast-, arvestades arenguid viimastel kuudel, kus on kasutusele tulnud tõhusam tõlketehnika, mis äh, on kasutajasõbralikum ning assigneeri, täiendavate assigneeringute võimalus tuleneb neli, kaks, viis, null, null reast artikkel ükssada äh, tasud ja muu selline alusel. Euh, kui märkusi ei ole, siis kas võime järeldada, et need ülekanded on heaks kiidetud, ilma et me peaksime hääletama? ei ole vastuväiteid. kas soovisite sõna? jah, proua, teil on sõna. Äh, mina tahaksin küll, et me hääletaksime. vastuväiteid ei ole, hääletame siis nimeline hääletus, et asi oleks selge. hääletus on avatud hääletus lõppes. kakskümmend kolme vastu toetati. nüüd regioonide komitee. härra Torvalds, aitäh, esimees. neli STE kohta, eh, SSE kaks kohtadest, kohtadeks selleks, et oleks võimalik uut personali too, tööle võtta, ametnikke tugiametnikke ning eh, SAT töökohad e, SAT, SAT ja SSC töökohtadeks ümber muuta. nii et, et eh, kuna need on väiksema kategooriaga, siis eh, tuleb sellest umbes viisteist tuhat kopikatega eurot kokkuhoidu kaks tuhat kuusteist. ja kaks tuhat seitseteist osas ka kokkuhoid regioonide komitee eelarves, umbes kakskümmend tuhat eurot. kas on märkusi, küsimusi, ei ole? nii et äh, tõenäoliselt soovite ka siin hääletust ja seega hääletame, nimeline hääletus on avatud. hääletus lõppes ülekande, ülekannet toetati kakskümmend kolme vastu ning nüüd kinnisvara küsimused. vaatan, kes on raportöör. härra Fernandez, proua Almejor, kas soovite sõna võtta sellega seoses? koordinaator võtab nende asemel sõna. aga siis teen ma ettepaneku, et me teeme nüüd vaheaja, sellepärast et meil muid äh, asju hääletada enam ei ole. kas oskate meile öelda, kuna on oodata nimetatud isikut? kui ei, siis lükkame selle hääletuse homsesse hommikusse koordinaator, äh, soovite midagi öelda selle kohta? aga siis teen ma ettepaneku, kuna äh, raportööri praegu siin ei ole, tundub, ei tule hetkel kohe, et hääletaksime hoopis homme hommikul. nii et lepime kokku nüüd kellaaja, et kõik teaksid, alustame kell kümme homme selle hääletusega. nii et alustame homme kell kümme vastava hääletusega, kas on vastuväiteid? ei ole niisiis, kinnisvara küsimustes hääletame homme hommikul kell kümme ja loodan, et proua Holmajärv on homme kell kümme kohal. kas on muid küsimusi, ei ole muid küsimusi, seega teeme vaheaja ning jätkame homme kell kümme